no reega la discussione con tegemist on ühise aruteluga krediidiasutuste investeerimisühingute kapitali ja usaldatavusnõuete teemal. tegemist on Otmar Karase raportiga ja sõna ongi kohe raportööril, härra Karasel, teil on neli minutit. lugupeetud proua president härra volinik. kindlasti kujutab see teema, mida me täna arutame, väga suurt edulugu Euroopa Parlamendi jaoks. ja samuti on see edulugu ka siseturu jaoks me ei tegele siin mitte ainult mõne panga juhtumitega, vaid kõikide pankadega nii et äh, oleme parlamendis suutnud omavahel kokku leppida ning samuti turuosalistega. tegemist on siseturgu reguleerivate õigusaktidega ja seeläbi me reguleerime kaheksa tuhande kahesaja panga tegevust üle terve Euroopa Liidu. seeläbi tagame me pangandussektori stabiilsuse Euroopa Liidus ning aitame kaasa ka reaalmajanduse finantseerimisele. lihtsustame ka laenu andmist VKE-dele ning äh, tagame võrdsed võimalused kõigile finantssektoris. ning ühtlasi võtame kohustuse koorma ära maksumaksjate õlgadelt kriisiolukorras. nii et äh, sellel tuginevadki õigusaktid, millest me täna räägime nii et tegemist on siis dokumentidega, mis tuginevad Euroopa pangandussektori teekaardil. Nende algatustega tuldi välja juba kahe tuhande kümnendal aastal, nii et tänu Euroopa Komisjonile siis oleme alustanud pangandussektori ühtlustamist ning pangandusliidu loomist seda kõike tänu sellele, et Euroopa Parlament on alati selles suunas liikunud, kuid samas on arvestanud alati ka liikmesriikide vaheliste erinevustega. nii et Euroopa Komisjon, Euroopa Parlament oma viie fraktsiooniga pidasid nende õigusaktide osas siis läbirääkimisi ja jõudsid lõppkokkuvõttes kokkuleppele nii et ühelt poolt seame me endale selged eesmärgid ja samas arvestame ka reaalmajandusega. taga lo-, soovime luua detsentraliseeritud pangandussektori. nii et nüüd on meil kapitalinõuete osas paremad õigusaktid, meil on ka likviidsuse osas uued eeskirjad, on tagatud reaalmajanduse rahastamine, võimaldades VKE-dele anda laenu lihtsamini ja seda tänu riskifaktori vähendamisele. ühtlasi on meie suhted nüüd pangandussektoriga paremini reguleeritud ühtlasi reguleerime me ka boonuste küsimusi, nii et äh, preemiate ning äh, töötasu vahel on nüüd selge seos loodud. ning ühtlasi peavad äh, pangad kõikides liikmesriikides arvestama nüüd boonuste väljaarvestamisel käibega nii enne kui pärast maksude maha äh, arvamist. nii et me loome siis Euroopa-ülese raamistiku pangandussektori reguleerimise jaoks ning pangandusjärelevalve osas. tahaksin tänada komisjoni, ühtlasi eesistujariiki ja ka kõiki parlamendiliikmeid, kes osalesid nendes aruteludes juba äh, aasta aega ja seda kõike selleks, et näidata, et me soovime tagada stabiilsuse pangandussektoris ning samuti tagada hea olukorra äh, reaalmajanduses selleks, et suurendada majanduskasvu ja tagada töökohtade loomine. suur aitäh ja nüüd on sõna minister Kreitonil, palun. lugupeetud proua president, lugupeetud parlamendisaadikud õigusaktide pakett, millega me täna tegeleme, on kahe institutsiooni raske töö tulemuseks. nõukogu nimel tahaksin eriti tänada Poola, Taani ja Küprose eesistujaid. ühtlasi tahaksin tänada raportööri härra Karast samuti majanduskomisjoni esimeest proua Paulsi ning variraportööre härra Pullmani, härra Lambertsit ning proua Fordi. tahaksin neid tänada koostöö ning hea tahte eest läbi terve lägi-, läbirääkimiste protsessi. me oleme jõudnud poliitilisele kokkuleppele ja see tähendab, et uued eeskirjad rakenduvad ellu esimesest jaanuarist kaks tuhat neliteist. ning see õigusaktide pakett kujutab endast panganduse ühtsete reeglite ning samuti Pangandusliidu tuuma. see tagab ka selle, et finantsjuhtimise regu-, finantsjuhtimise osas täidame oma rahvusvahelisi kohustusi ning samuti ka Basel kolme kohustusi tahaksin tuua välja kaks põhipunkti, mis minu arvates väärivad siin erilist tähelepanu. kõigepealt, nagu me teame, siis Euroopa Liit seisab silmitsi suurte väljakutsetega, üritades tõsta oma konkurentsivõimet ning üritades tagada samuti majanduskasvu. seega peame me leidma tasakaalu kapitalipuhvrite ning likviidsuse vahel pankades, tagades ühtlasi selle, et reaalmajanduse rahastamistase on adekvaatne, eriti just VKE-de puhul ja mina usun, et pakett, milleni me oleme jõudnud, tagab piisavad stiimulid selleks, et äh, VKE-de heaolukord ka tagada. teiseks, Baseli lepingud puudutavad kõige suuremaid ülemaailmseid panku, siis meie tekstid puudutavad nii panku kui investeerimisühinguid. me oleme ette näinud spetsiifilised sätted selle tarvis tagades aga teiselt poolt äh, endiselt meie vastavuse ka ülemaailmsetele reeglitele ning ärimaailma usaldatavusnõudetele, nõuetele. kõik parlamendiliikmed on teadlikud sellest, et see tekst, mille üle te hiljem äh, hääletate, et siin on mõned põhilised äh, punktid, kuid ma tahaksin mõned nendest siiski ka välja tuua. kõige olulisem on see, et see tagab pankadele parema ning rohkem kapitali. see on oluliseks finantsstabiilsuse tagajaks, finantssektoriks ning väldib risk, liigset riski võtmist. ligas on, lisaks on liikmesriikidel võimalik rakendada ellu süsteemikaitse puhver, mis kohalduks vaid nendele finantsasutustele, mis on süsteemselt tähtsad. kapitalipuhvrite reeglid on töötatud välja nii, et see tagab ühelt poolt järelevalve äh, huvide päritolu äh, ja vastuvõturiikides. lisaks sellele on võimalik liikmesriikides võtta kasutusele meetmeid makrotasandi usaldatavuse ning süsteemsete, tagamiseks ning süsteemsete riskide vältimiseks ja lisaks on ka tagatised mis kohalduvad siis, kui rikutakse Baseli reegleid. edasi, mis puudutab stabiilsuse netorahastamise kordajat, likviidsuskatte kordajat ja finantsvõimenduse määra, siis nende vahel on läbi Baseli nõuete tagatud piisav tasakaal. ühtlasi on siin sätted ka läbipaistvuse nõuete osas, näiteks peavad pangad avaldama oma teenitud kasumi, maksud, mis nad on maksnud, samuti riigiabi eh, riigiti ning ühtlasi ka käibe ja eh, töötajate arvu. kahe tuhande neljateistkümnendast aastast peab komisjoni teavitama eh, ning kahe tuhande viieteistkümnendast aastast on need juba avalikud. paketis on ka Äh, preemia maksmisele seatud piirang, ehk siis äh, aastas saab maksta preemiat, mis on võrdne aastapalga fikseeritud osaga. siin on võimalik ka teatud paindlikkus, et see äh, vahekord võib olla ka kaks ühele ning lisaks sellele on võimalik maksta kakskümmend viis protsenti preemiast ka finantsinstrumentidena, mina usun, et see on heaks kompromissiks, mis kindlasti vähendab liigset riski võtmist. mis puudutab järelevalvet, siis Euroopa pangandusjärelevalve rolli suurendatakse. president ja lugupeetud parlamendisaadikud, me oleme jõudnud selle paketi osas kokkuleppele, kuid see ei tähenda ometigi, et meie töö oleks lõpule jõudnud. nüüd peame andma hinnangu sellele, kuidas neid õigusakte ellu rakendatakse ja meil on ju ka läbivaatamise klauslid juba tekstis endas sees, mis võimaldavad seda teksti äh, kunagi veelgi paremaks muuta. näiteks äh, käivad sinna alla äh, pikaajaline majanduse rahastamine ning ühtlasi ka varipanganduse asutused. kokkuvõttes meie arvates tulemus, milleni me läbirääkimiste käigus jõudsime, on rahuldav ja me loodame, et parlament seda paketti ka toetab. see pakett kujutab endast olulist sammu edasi finantsteenuste parema regulatsiooni suunas ning seeläbi see suurendab ka meie kodanike usku finantssektorisse Euroopa Liidus. suur aitäh, lugupeetud minister, ja nüüd on sõna volinik Barniel, palun. suur tänu, proua president tere hommikust ka kõigile teile, lugupeetud parlamendisaadikud, see CRD neli kapitalinõuete direktiivi tekst jõudis teieni juulis kaks tuhat üksteist ja nüüd on astutud siin oluline samm edasi tänu teiele. tegemist on siin panganduse ühtsete reeglite nurgakiviga, kaheksa tuhat kakssada panka üle terve Euroopa Liidu siin on äh, tagatud parem kvaliteet ning kvantiteet ka kapitali osas pankadele, samuti likviidsuse taset on tõstetud, mis äh, tagab äh, suurema vastupidavuse pankade puhul riskid, vabandust, kriisidele. viimastel aastatel me oleme näinud, et selles osas oli puudujääke. ühtlasi oleme pidanud kinni Euroopa Liidu kohustustest ka näiteks G kahekümne raames minister Creighton tuletas siin meelde seda, mida on teinud äh, Poola, Taani ja Küprose eesistujad. loomulikult oli ka eesistujariigi Iirimaa meeskond väga professionaalne. tahaksin teid teie jõupingutuste eest tänada, tahaksin aga isikliku, isiklikumalt tänada siin ka teie raportööri härra Karast, kes alati oli valmis meiega koostööd tegema, ta on väga kompetentne selles valdkonnas samuti tahaksin tänada teisi raportööre, proua Paulsi, härra Pullmani, härra Lambertsit ning proua Fordi, kes olid härra Karasele abiks. ise osalesin samuti viimastel nädalatel mitmel triloogi kohtumisel ja tegemist on tõesti väga dünaamilise kompromissiga, milleni me suutsime jõuda tänu mõistvale suhtumisele ma tahaksin välja tuua mõned olulised punktid, mille osas Euroopa Parlament just nimelt tagas edasimineku võrreldes esialgse ettepanekuga. nüüd üks teema, mis on väga oluline praeguses kriisiolukorras ja äh, millest äh, kaks aastat tagasi mina koos härra Tajaniga ka Euroopa pangandusjärelevalvele äh, teada andsime, on just nimelt VKE-de küsimus nii et pangandusjärelevalve peab olema justkui vahendaja. ning edasi, mis puudutab süsteemselt olulisi öö, äh, institutsioone, siis on tagatud ka süsteemikaitse puhvrid. ühtlasi on oluline ka see, et pankadel on kohustus pangandusjärelevalve ametile anda teada, äh, milline on nende side mittereguleeritud äh, finantsasutustega ja peagi tuleme välja ka ettepanekuga nii-öelda varipanganduse sektori osas. tänu parlamendile toimus tõesti oluline edasiminek läbipaistvuse osas, finantsjuhtimise osas ning samuti ka öö, äh, töötasude maksmise osas, nii et kapitalinõuete direktiiv ehk et CRD neli selles osas on parlament teinud tõesti väga head tööd, muuhulgas ka töötasude osas. loomulikult on pangad osa ühiskonnast, mitte ei asu sellest kuidagi väljaspool. ja seega on need meetmed väga tähtsad, et taastada ka Euroopa Liidu kodanike usaldus äh, finantssektori suhtes. ühtlasi peame me olema innovaatilised, siin on meil juba elemente selleks, et alustada läbirääkimisi ka rahvusvahelisel areenil, sest et Euroopa Liit kindlasti ei tohiks jääda ainsaks, kus äh, selline regulatsioon luuakse. loomulikult me kõik oleme pingutanud siseriiklik paindlikkusmehhanism tundub, et ei ole veel piisavalt reguleeritud ja tooksin välja veel ühe punkti, mille osas pidasime e, nõu raportööriga ning samuti proua Paulsiga, nimelt e, mis puudutab finantsvõimenduse määra ja võimalusi repotehingute osas e, tagada tasakaal, lõige, vabandust, artikkel nelisada kuusteist lõige viis. tulevikus tahame me alustada ametlikku konsultatsiooniprotsessi selles küsimuses, et tulla välja meie lõplike seisukohtadega selle aasta lõpuks, nii et minu arvates ei ole üri-, mõtet üritada siin ette arvata, ette ära arvata, mis juhtub Baseli lepingutega, aga igal juhul võiks siis ära kustutada artiklist nelisada kuusteist ühe lause, mis minu arvates veidi ennatlikult keerab ära sellise kompensatsioonimehhanismi. nii et daamid ja härrad, meil on siin õigusakt, mis on väga oluline, meil on siis meie ees põhimõtteliselt panganduse ühtsed reeglid, kui te selle õigusakti heaks kiidate, siis kahe tuhande neljateistkümnenda aasta algusest ta kohalduks see ka ellu. meil on pangandusjärelevalve osas nüüd uued äh, järelevalveasutused ning kevadest kaks tuhat neliteist on neil ka juba konkreetne otsene võim. nüüd nagu me ministritega juba rääkisime ka Dublinis, siis ma loodan, et selle tekstiga me jõuaksime lõpule siinsamas juba Iiri eesistumise ajal, me oleme seda arutanud nüüd juba terve aasta. loomulikult siin on elemente, mis, kui oleks need, kui need oleks varem ellu rakendatud, oleks vältinud teatud riske, muuhulgas, muuhulgas ka Küprose osas. maksumaksjad kannatavad ju väga nende kriiside all juba viimased viis-kuus aastat. nii et mingem siis lõpuni välja nende panganduse ühtsete reeglitega ja ma lood-, loodan, et nagu siinses küsimuses näitab ka Pangandusliidu osas Euroopa Parlament üles suurt otsustavust. nii et me töötame praegu ju aluslepingute raames ka selleks, et tulla välja juba uute ettepanekutega juunikuuks kaks tuhat kolmteist. suur aitäh ja suur aitäh suure töö eest, mis te olete ära teinud nende väga oluliste õigusaktide osas, mille ma loodan, et me täna ka heaks kiidame suur tänu, volinik Barnier. ja nüüd fraktsioonide nimel kõneleb proua Wortmann-Kool kõigepealt. suur tänu, lugupeetud juhataja see õigusloomeline ettepanek äh, õi-, suuremate nõuete kohta on hädavajalik selleks, et meie pangandussektor muutuks stabiilsemaks. tahaksin avaldada kiitust meie raportöörile Ottomar Karasele selle tähtsa töö eest, mida ta on teinud meie pa-, Euroopa Parlamendis, aga ka läbirääkimistes nõukogu ja komisjoniga. tänu temale ja teistele kolleegidele on õnnestunud meil kokkuleppeni jõuda. see kokkulepe on oluline meie Rahvapartei Rahvapartei fraktsiooni jaoks kapitalipuhvrid, suuremad kapitalipuhvrid pankade jaoks, nii et pangad tuleksid ki-, kriisidega paremini toime, süsteemse tähtsusega pankade jaoks suuremad puhvrid. me tahame vältida selliseid olukorda, kus riigi rahasid tuleb kasutada pankade päästmiseks pankade boonuste piirangud Euroopa tasandi õigusraamistikus aitavad samuti tagada seda, et riskialdis käitumine lühiajalise kasumi ihas oleks piiratud äh, ja samuti on oluliselt arvesse võetud väikeseid keskmise suurusega ettevõtteid äh, ning nende kapitali äh, nõuetega seotud erivajadusi. nii et väga oluline on see, see töö olnud meie Pangandusliidu ülesehitustöös ja lugupeetud volinik Barnier, nüüd tuleb asjale tõeline hoog sisse lükata, me peame, me oleme saavutanud üldise kokkuleppe, kuid finantsministrite, kuidas on finantsministritega lood, mida tähendavad tegelikult need arutelud Iirimaal, kas see tähendab seda, et nüüd hakatakse asjaga venitama või jätkatakse tööd kiiresti, meie siin parlamendis tahaksime, et me saaksime asjaga kiiresti ära hääletada ja me saaksime edasi minna. ja sama puudutab ka kriisimehhanismi, volinik Barnier ma kutsun teid üles esitama ettepanekud äh, enne suvepuhkust nii, et me saaksime selle küsimusega ka, ka ühele poole jõuda, enne kui Euroopa Parlamendi valimised toimuvad. suur tänu, proua Portman Kool ja järgmisena Sotsiaaldemokraatide fraktsiooni nimel härra Pullmann, kolm ja pool minutit. lugupeetud kolleegid ka mina nõustun eelöelduga, saavutused on suured, tulemused on kõigile ilmselt tõenäoliselt on tegemist kõige pühendunuma pangandusreformiga pärast kriisi algust ning äh, seda arvesse võttes tahaksin ka omalt poolt äh, seda protsessi paari sõnaga kommenteerida. see töö ei ole olnud kerge ja me pidime möönma, et kriisist Äh, et me ei olnud õppinud kriisist piisavalt palju. see tuli välja mitmete läbirääkimiste käigus, mitmete vestluste käigus on neid, kes leiavad, et reform kohtleb neid ebaõiglaselt, äh, pankade eebeni elevandiluust tornides ei ole nad siiamaani kriisist <laughs> õppinud. Äh, ja paistab, et ka finantsministrid ei ole õppinud sellest kriisist, muidu oleksime me oma otsustusprotsessis äh, kiiremini tegutsenud. paistab, et finantsministrid olid oma mõtetes ikkagi veel endiste aegade juures, äh, nad tahavad jalgratast leiutada kuid ei taha progressiivset lähenemist toetada, nii et sellega meie ei saa leppida tahaksin tänada meie läbirääkimiste meeskonna juhti Ottomar Karast ja kogu Euroopa Parlamendi läbirääkijate meeskonda. ei tahaks tänada mitte ainult kolleege, vaid ka meie personali, kes on äh, olnud oma ülesannete kõrgusel ning aidanud meid selles protsessis tegemist on väga olulise õigusloomelise ettepanekuga, äh, lugupeetud volinik Barnier, ja on oluline, et asjad ka läheksid tulevikus kiiresti edasi. Euroopa Parlament äh, peab äh, ka osalema äh, edasises protsessis varipanganduse küsimuses, riskifondide osas, krediidiagentuuride osas. Euroopa kodanikud peavad saama uskuda sellesse, et Euroopa Parlament kaitseb nende õigusi, kaitseb neid tõsiselt ning tagab selle, et nende huvid kajastuksid ka meie, meie õigusraamistikus on oluline, et õigusraamistik oleks rangem, kuid samas ei diskrimineeriks kedagi. Need, kes äh, lähevad riski peale välja, peavad äh, võtma arvesse tulevikus karmimaid piiranguid, karmimaid tingimusi, kuid samas me ei tahaks äh, ettevõtlust peatada, me ei tahaks, et väikesed ja keskmise suurusega ettevõtted kannatavad ja ja riskiprofiilidest tuleb seda samuti arvesse võtta. minu, meie fraktsioon oleks aidanud diskrimineerimist veelgi vältida, kuid um, kokkulepe on saavutatud me ei tahaks mitte mingil juhul väikeseid ja keskmise suurusega ettevõtteid koorat-, koormata, nende krediidivõimalusi vähendada, nemad on väga olulised meie infrastruktuuri arengu seisukohast. ja mis puudutab liikmesriikide omapära, siis äh, palju on siin räägitud sellest, et meie reaktsioonid on valed, meie lahendused on valed, aga nüüd me ei tahaks ühtset turgu siin veelgi raputada ja e, ükskõik, kas asi puudutab boonuseid või teisi esitatud nõudeid, me hoiame arengul silma peal, vaatame, kuidas pangad, e, kust pangad oma vahendeid saavad, kust neid toetatakse ja nii edasi. kõnelejad katkestatakse ja sõna saab Raavo Pauls tegemist on olnud tõesti väga spetsiifiliste ja pikkade läbirääkimistega, aga lõpptulemus on hea. mulle meeldiks vähem reguleerimist, äh, keerulisi eeskirju, aga äh, võib-olla tulevikus. praegu on räägitud väga palju boonustest, teised küsimused on jäänud varju, aga äh, MAK palga ja boonuste äh, vahekord, mis on mõistlik, aitab riskantset käitumist, käitumist vähendada isegi siis, kui äh, lõpptasud jäävad samaks. Äh, Euroopa on olnud nüüd selles vallas liidrirollis, tahaksin tänada kolleege selle eest, kriisi ajal on see eriti oluline madalamad ristid kaubandusrahastamislaenude puhul on olulised ja aitavad meie kaubandust nii teenuste kui kaupade osas toetada. me oleme olnud ka progressiivsed, äh, et äh, vältida äh, meie riskifonde liigse maksukoorma eest ja selles vallas tuleb veel tööd teha tulevikus. ja Äh, ja äh, Euroopa Liit on andnud liidri rollis CDS-ide äh, peab tegelema veel CDS küsimusega ja panganduse vallas neid, kes pole käitunud nagu kord ja kohus, need pannakse musta nimekirja ja ja meil on nüüd äh, tasakaal kapitalipuhvrite ja paindlikkuse vahel ma-, makrousaldatavusnõuete kontrolli osas, ühtse turu nõuete osas, Euroopa panganduse järelevalve äh, rolli on tugevdatud, mõningad erandid veel jäävad mineviku arves, aga mis puudutab äh, likviidsuskordajad ja nii edasi, ja kõnelejad jällegi katkestatakse, härra Lambert. Euh, ma ei tea, kas meil on Euroopas veel väga palju inimesi, kes ütlevad, et Euroopa ei tee midagi, et finantssektorit reguleerida ma ei tea, mitu teksti meil on juba vastu võetud, kuid tegemist on ühe olulisemaga selle mandaadi ajal ning äh, me tegeleme siin probleemi sisuga, süsteemsed äh, äh, riskid pankade puhul, kes on liiga suured, et läbi kukkuda ja täna saavutame kindlasti väga palju, mis puudutab seda ideed, et finantssektor takistab demokraatiat, me on siin süsteemne lähenemine ja esimene punkt on likviidsusreeglid ning siin on tegemist erakordse punktiga. Äh, meil on siin ka erakordsed punktid nagu tasud ja läbipaistvus. tasud ei ole iseenesest pro probleemiks, nagu öeldakse, kuid me teame, et tegelikult on tegemist äh, pankade liiga suurge riski võtmisega ning mm, CRD äh, kolm näeb ette äh, kordajaid, mis äh, aitavad tasusid vähendada. loomulikult on meil ka riikide kaupa raporteerimise küsimus, mis ei ole enam aluseks ja meil on vaja infot saada kõikidelt osalejatelt, et saavutada läbipaistvust ning mina tunnen ennast siin viimase liberaalini, eh, jutlustades täielikku läbipaistvust. kuidas meil on siis õnnestunud saavutada eh, need kaks punkti, mis meie jaoks on kõige olulisemad, sellepärast et me oleme olnud võimelised seista, seisma pankadele vastu ning eh, suhtlema ministritega ning väljendama oma tahet siin parlamendis ühehäälselt ning tuginema avalikkuse arvamusele, mis on selle läbipaistmatuse vastu. kuid mis puudutab likviidsust, siis reeglid ei lähe piisavalt kaugele ja homme kalkuleeritakse omavahendeid endiselt nii, et vähendada pankade nõudeid, kuid meil on vaja siin rangeid reegleid, mida meil veel ei ole. seega tahaksin pöörduda teatud finantsministrite poole, kes on siin mänginud äh, konservatiivide rolli, eriti Pierre Moskovitšile tahaksin öelda, et ei äh, Prantsusmaa ei võrdu suurte pankadega ja Wolfgang Schäuble'ile, et ei Saksamaa huvid ei võrdu pankade huvidega. üldhuvid peavad olema esikohal ja ma arvan, et see tekst ka seda teeb. ma tahaksin tänada eriti kolme äh, toimijad siin, kõigepealt äh, Briti valitsust, võib-olla see on üsna kummaline, arvestades boonuste tüli, kuid ma arvan, et nad on võtnud arvesse seda ohtu, mida pangad kujutavad endast süsteemsete riskide näol ning selle teksti läbirääkimisel olid nad meie poolel, et äh, laiapõhjalist lähenemist kaitsta. tahaksin tänada ka Michel Barnier'd, kes oli tõukejõuks komisjoni poolelt, et jätkusuutliku finantssektori kontrolli läbi viia. meil on siin tegemist volinikuga, kes on väga kindlalt oma seisukohtade juures olnud. ma arvan, et et ähm, äh, meil on äh, siin väga hea volinikuga tegemist ja lõpuks tahaksin tänada ka Otmar Karast, kes on läinud kaugemale fraktsiooni loogikast ja lähtunud üldhuvist ning äh, Euroopa Parlamendi üldisest visioonist. tegemist on tõelise riigimehe ja sõbraga Otmar Karas on, on seda kõike. aitäh, palun nüüd äh, kolleeg Ford, palun. Äh, pangandusmaailm on suurem, seetõttu peab ka reguleerimine olema maailma tasandil, me tahame seda teha ja me tahame ka võrdsemaid tingimusi, seda me oleme toetanud. komisjonis hääletasime mitmete muudatuste üle aasta tagasi selleks, et Euroopa Liidu õigustikku äh, viia kooskõlla maailma õigusraamistikuga ja praegusel hetkel Baseli puhul aga ja teistes ka, teisteski valdkondades on vastuolusid. meie tahaksime rõhutada oma fraktsiooni poolt, et oluline on ka see, et maksumaksja maha oleks kaitstud ning et äh, enne, kui äh, seenior äh, deebitorid peavad maksma, peaks olema esimese tasandi deebitoride kohustused täidetud ja ja maksumaksja osalemine päästeprotsessides peaks olema viimane äh, etapp. Äh, praegu aga ühtsel turul ei ole takitud võrd-, tagatud võrdseid tingimusi ja, ja on väga suuri erinevusi äh, maailma standarditega võrreldes. me tahaksime äh, toetada suuremaid investeeringuid meie majandusse, reaalmajandusse ja kolleegid on püüdnud äh, ka mitmeid kaitseklausleid sisse viia selleks, et kaitsta väikeseid keskmise suurusega ettevõtteid, äh, tegeleda riskide ärahoidmisega, kaitsta ähm, kinnisvaralaenude omanikke ja nii edasi. on ka tehtud ettepanekuid selleks, et liikmesriikide õigusi kaitsta ja mõnikord on see oluline, Ühendkuningriik peab samuti äh, saama rakendada vajalikke kaitsemeetmeid, mis puudutab panga pankurite boonuseid, siis me teame, et boonused tõusevad, on vaja üldist reguleerimist ja toetasin neid meetmeid, äh, mis muutsid, muutusid paketi äh, riskitundlikumaks, aga praegusel hetkel Äh, ei ole saavutatud ideaalne lahendus, äh, meie fraktsioon ei hääleta selle paketi vastu, sellepärast et sellel on mitmeid äh, positiivseid külgi, kuid on jäänud ka palju soovida. kolleeg Blum. suur tänu, lugupeetud juhataja, see on, see praegune töö on triumf meie kogemustes me räägime siin asjadest, mis tegelikult ei ole meie probleemiga üldse seotud, meie pangandussüsteem on äh, puudulik ja kui me vaatame, mis toimus Ameerika Ühendriikides viiekümnendatel aastatel, pangad kauplevad sellega, mida neil ei ole ja, ja viiekümnendatel Ameerika Ühendriikides võis seda, sellist käitumist karistada ülespoomisega tuhande kaheksasaja viiekümnendatel aastatel ja äh, praegu paistab, et ükskõik millised meetmed neid vastu ei võtaks, äh, katastroofe me ära hoida ei äh, suuda, sellepärast et me ei tegele probleemi tuumaga. meil on äh, vaja ühelt poolt äh, investeeringupanka ja teiselt poolt siis äh, tuutepanka, toorainepanka. ja praegune teie definitsioon äh, kriisidest, šokk, positiivsest pangandussektorist on see, et inimesed tulevad ja tahavad oma raha tagasi saada, see on täiesti normaalne käitumine, mitte midagi katastroofilist äh, me räägime siin näiteks ka pangad, pankurite boonusetelt äh, ja see on jällegi üks äh, sellistest tegevustest, kus me ei näe, milles tegelikult probleemi tuum seisneb. tegemist oli ju kuritegeliku käitumisega ja mitte keegi ei ole jõudnud trellide taha, sellepärast et maksumaksjalt äh, võlakirjaomanikelt äh, võeti ära miljardeid ja mitte kedagi ei ole trellide taha pandud, see on häbiväärne, me peaksime äh, mitte reguleerima, vaid kasutama äh, seaduse paragrahve. ma tahaksin, et keskpankurid läheksid trellide taha ja see kvantitatiivne kergendamine, see on petmine. see on võltsimine kui eraisik sellise tegevusega tegeleks, siis tema pandaks kindlasti kinni istuma. vaadake, mida siis keskpankurid on teinud maksumaksja arvelt, saatkem omapoolne sõnum selle kohta, et meie mõistame selle hukka. suur tänu, kolleeg Blum, kolleeg Kluta, kaks ja pool minutit, palun. sinise kaardi küsimus kahjuks ei ole meil aega selleks paraku ja ma ei saa ühtegi sinise kaardi küsimust lubada, eriti kolleegidelt, kes on juba sõna võtnud. härra Klüüte, palun. suur tänu siin on räägitud revolutsioonist äh, seoses äh, kapitalinõuete direktiivi vastuvõtmise ja Baseli äh, lepinguga, mina nii kaugele ei läheks, mina nii palju kui seda ei ülistaks, arvan, et on astutud suur samm pangandussektori stabiliseerimise, finantssektori stabiliseerimise suunas Euroopa Liidus, seda küll. Ottomar Karas väärib meie tunnustust, ta on teinud ära hea töö ja lähtudes volinik Barnier esitatud dokumendist. ja nagu ma ütlesin, see väärib tunnustust, toetame iseäranis seda asjaolu, et meil on pangandussüsteemi eripärasid arvesse võetud Euroopa Liidus ning need on ka tagatud. regionaalsed hoiupangad, kooperatiivsed pangad, nemad vajavad kaitset, neist ei tohiks loobuda ja neid ei tohiks ja seda suurpankade huvides äh, Need on äh, olnud, sellised väiksemad pangad on olnud väikeste ja keskmise suurusega ettevõtete olulisteks partneriteks, on aidanud meid kriisivaldkonnas äh, ja neid tuleks kaitsta ka tulevikus. me oleksime pidanud äh, andma endast rohkem, nagu ütles härra Pullmann, aga palju on juba tehtud. läbipaistvust puudutavad sätted väärivad samuti meie toetust, samuti boonuste piiramise sätted, aga ma ei lepi liht-, ma, ma ei saa päris täpselt aru, miks nõukogu ei olnud selle üks-ühele kordajaga nõus, ma olen kindel, et meie valijad oleksid seda soovinud, kuid ka praegune ettepanek on oluliseks sammuks edasi meil oleks meeldinud, kui omakapitali määr oleks olnud suurem, meie teeme, tegime omalt poolt ettepaneku kaheksateistkümne protsendi kohta, paljud arvasid, et see on liiga palju ja et see on hoiupankade jaoks liiga raske, teised ütlesid jällegi, et nad ei suuda nii palju kapitali kokku koguda ja ma arvan, et lõpu, lõppmääraks on see um-, viisteist protsenti, mis on meil samuti vastuvõetav. mis siis puudutab finants võimenduse määra, siis äh, delegeeritud aktide äh, küsimuses meie ei saavutanud seda, mida meie tahtsime, kuid võib-olla on võimalik läbirääkimisi selles küsimuses jätkata, sellepärast et äh, see on meie jaoks tähtis, me peame toetama väikeseid panku, aitäh. härra Kruuta. härra Süldstra, poolteist minutit, suur tänu keskpangade üle oleks pidanud olema äh, suurem järelevalve, see on ka kogu ühiskonna huvides, sellepärast et äh, vastasel korral tekib inflatsiooni oht. Äh, ühiskond on huvitatud ka sellest, et kõige paremini juhitud pangad jäävad ellu ja teised mitte. uue reguleerimisega on rahapoliitikat aetud segamini äripoliitika ja majanduspoliitikaga rahapoliitikaga peaks tegelema Keskpank ja väiksemad pangad peaksid tegelema teiste valdkondadega. aga ettevõtted ja pangad äh, kaotavad äh, oma juhtimisvõimalusi kui ettevõtted, ähm, tavalised ettevõtted, tavalistes ettevõtetes tehakse juhtimises suuri vigu, siis need äh, ettevõtted lähevad pankrotti. miks pangandusettevõtetega siis nii ei ole? Euroopa Liidus tahetakse vastu võtta Euroopa tasandi õigusakte ja liikmesriikide, seda liikmesriikide äh, õigusraamistiku arvelt mina arvan, et kõigepealt tuleb pöörata tähelepanu sellele, äh, et et ettevõtted tegutseks nagu kord ja kohus. kui ettevõte äh, ei juhi, ettevõtet ei juhita nagu kord ja kohus, siis ettevõte peabki pankrotti minema, nii ka pankadega, me ei tahaks Euroopa tasandil hakata päästma halvasti juhitud pankasid äh,. me praegusel hetkel äh, lihtsalt sulgeme ukse pärast äh, seda, kui äh, hobune on juba meil minema jooksnud härra Selstra, vabandust, me sinise kaardi küsimustega ei küsimusi ei saa esitada, sellepärast et aega pole, eriti kolleegidelt, kes on juba sõna saanud. järgmisena härra Põlts. suur tänu, lugupeetud juhataja. kõigepealt suur tänu Ottomar Karasele meie raportöörile selle suurepärase raporti eest, mille ta koos variraportööridega koostas. selles raportis räägitakse kapitalinõuetest, karmis, karmimatest kapitalinõuetest pankadele, selle eesmärgiks on äh, muuta meie finantsturud äh, kodanike huvides stabiilsemaks. kuid mul on kahju, et äh, selle olulise õigusakti on teataval määral varjutanud pankurite boonuste teemaline arutelu. kriis on meile näidanud, et nii kvalitatiivselt kui ka kvantitatiivselt on meil vaja suuremaid kapitalinõudeid pankade jaoks ning äh, ma tervitan siin äh, neid sätteid, äh, mis puudutavad liikmesriikide finantsturge. oluline on kapitalinõuete kvaliteet, seda esimesena pangad peavad keskenduma oma põhiülesannetele, äh, nende põhiülesandeks on reaalmajanduse rahastamine, iseäranis väikeste ja keskmise suurusega ettevõtete rahastamine. Äh, riskitegurid äh, väikeettevõtetele ja keskmise suurusega ettevõtete laenude jaoks on vähendatud ja see raport on suurepäraseks saavutuseks Euroopa Parlamendile. proua McCarthy, poolteist minutit saa. suur tänu, ka mina tahaksin avada tunnustust äh, härra Karasele ja läbirääkijate meeskonnale. kahe tuhande kümnendal aastal tegin koostööd härra Karasega selleks, et äh, tagada, et äh, pangand, pankurite boonud, boonused, äh, boonuste määrad lükatakse edasi ja äh, otse boonused oleksid piiratud. nüüd on selle kallal tegeletud, pangad, kes reguleerivad ise oma boonusi ja see ei ole meie, meile jaoks soovitav üks ühele, üks kahele palgaboonuse määrad aitavad võib-olla mittesäästlike boonuste maksmist vältida, nagu näiteks meie Ühendkuningriigis, kus selle tulemusena on Äh, läinud kaduma miljardeid äh, ja hoolimata sellest äh, on makstud pankuritele miljardeid boonuseid. George, George Osborne ja Boris Johnson on sellist vigast panganduskultuuri üritanud kaitsta ja seda kõrge, suurelt, suurte töötasudega pankurite huvides seitsekümmend kuus protsenti meie valijatest toetasid, toetavad pankurite panuste piiramist ja suuremat reguleerimist, Barclay kauplejad võivad või börsimaaklerid võivad teenida äh, äh, endiselt suuri summasid äh, ja samal ajal, kui minu valijad peavad Toidupangast abi saama, et igapäevast leiba lauale tuua. suur tänu, palun nüüd proua Gular pooleteiseks minutiks. suur tänu, härra juhataja tahaksin tänada kogu südamest komisjoni, kes äh, algatas selle teksti ja meil on ka väga head raportöörid on, sest äh, Otmar Karas ja tema meeskond on näidanud siin, et parlamenti tõepoolest respekteeritakse, kui me töötame ja ma rõhutan seda veel kord, äh, sellepärast et mina seal meeskonnas ei osalenud ja mul ei ole siin huvide konflikti. tahaksin välja tuua kaks punkti, kus me oleme saanud äh, tuua lisandväärtust juurde, kõigepealt VKE-de rahastamine, sest Äh, me ei tohi siin unustada, et peamiseks Euroopa probleemiks täna on just investeeringute puudus ja äh, majanduskasvu puudus paljudes liikmesriikides ning ka äh, läbipaistvusnõuete puudus, mis tundub küll vähetähtis selles tekstis, kuid mis võib palju muuta mitte ainult finantssektori raportis, vaid kõikides kolmandates riikides, kus on läbipaistvusest puudus tulevikuks tahaksin volinikule öelda, et jätkake samal äh, liinil, et nüüd on teie kätes siin lahenduse leidmine, viige äh, nõukogu selleni, et nad võtaksid vastutuse ja äh, ülemkogu ütles juunikuus eelmisel aastal, et pangandussektor peab vastutuse võtma, ma tahan tänada kogu administratiivset meeskonda, kes selle teemaga töötasid, aitäh! suur tänu, proua Kular, nüüd äh, palun korraks Reitšek, üks minut. tere hommikust, äh, daamid ja härrad, tänahommikune arutelu äh, jaguneb kahte ossa, kõigepealt esimene osa on kõrged ootused ja teine osa on mured. me ei ole selle viimase osa kohta palju siin öelnud, meil on palju kõrgeid ootusi, kui meil oleks olnud paremad reeglid, siis ei oleks olnud mingisugust finantskriisi. ma ei ole sellega nõus, kuid ma respekteerin seda, et tegemist on enamuse seisukohaga siin kojas. teisalt aga oli äh, minister Creighton väga veenev, kui ta ütles, kui oluline oli meeles pidada, et me ei äh, reguleerinud seda sektorit nii palju kui vajalik ja reaalmajandusel ei olnud vajalikke ressursse. minister hoiatas meid ka öö, äh, riiklike järelevalveametiga äh, konflikti minemise eest. aitäh, palun nüüd kolleeg Morganti poolteist minutit. suur tänu, ei saa salata, et pankadel on olnud suur öö, ähm, öö, äh, osa kriisis mängida ning me peame panema paika reeglid tulevikuks, et seda olukorda vältida, meil on vaja tugevaid panku Euroopas nii majanduse kui ka kodanike heaks. me ei saa lubada olukorda, kus maksumaksjad päästavad institutsioone, kes on raskustesse sattunud lihtsalt halbade operatsioonide tõttu. kõige lihtsam lahendus oleks minna tagasi selge riiklike pankade ning teiste investeerimispankade lahutamise juurde. kui me läheme tuhande üheksasaja kolmekümne kolmanda aasta äh, reeglite juurde, mis loodi USA-s ja ei ole ähm, mingisugune kokkulangevus, et kui need reeglid kaotati, siis tekkisid kohe probleemid. igal juhul tänases arutelus äh, on meil selged eelised, sest me püüame piirata preemiaid ja äh, liialdusi, mis on ebamoraalsed finantssektoris ning äh, inimesed saavad siin miljoneid eurosid palka. eelmisel aastal minister Antonia Vili äh, lahkus Monte de Baski direktori kohalt üle viie miljoni euro pree-, eurose preemiaga, me teame, kui palju kahju ta põhjustas, tegemist on ühe peamise pangaga Euroopas, nii et ma arvan, et kui meil on ko-, korralikud tasustamisreeglid, siis on meil võimalik eesmärk saavutada, kõnelejad katkestatakse, palun nüüd härra Angurakis. suur aitäh! kapitalinõuete rangemaks muutmine ei peaks tähendama aga seda, et selle all kannatab maksumaksja. tegelikult probleem ei tulene mitte pankadest, vaid ka kapitalist endast. monopoli olukorras tagatakse lihtsalt kapitalistide ellujäämine, samal ajal kui kodanikud on aga tööta. nii et need probleemid, mis on põhjustatud sellest kapitalist endast, laienevad järjest, me oleme näinud, mis on juhtunud G kahekümnes, Euroopa Liidus ja ka teistes kapitalistlikes organisatsioonides lõppkokkuvõttes saavad vaid kõige suuremad pangad ellu jääda, samal ajal kui väikesed pangad on sunnitud ühinema. see aga suurendab endiselt kodanike ärakasutamist. aitäh, palun nüüd kolleeg Martin. suur tänu, tahaksin avaldada oma äh, austust äh, Otmar Karasele sa oled väga usinalt äh, tööd teinud. ja äh, äh, väga palju suutnud siin saavutada. ma ei taha muidugi teie entusiasmi vähendada, kuid ma arvan, et siin on mõned elemendid siiski puudu. peale selle, mida te tegite pankurite preemiate teemal, oleks pidanud sama tegema äh, ka fondihaldajatega ning siin oleks vaja olnud siduvaid meetmeid äh, finantsvõimenduskordajaga. samas äh, peame muidugi hindama, millised riskid on seotud millise ärimudeliga. kõige keerulisem ülesanne on Äh, Aileen McCarthy oma. meil on vaja lahutada investeerimispangad jaepankadest ja me peame süsteemsed riskid võimalikult väikseks suruma. me peame tagama, et me kõrvaldame süsteemsed riskid Euroopa Liidust terviklikult, kuid ka ükshaaval liikmesriikidest. nii et ühtegi panka ei peaks enam äh, maksumaksja rahaga pank päästma. aitäh, härra Martin, palun nüüd härra Stolojan. suur tänu, härra juhataja, ma tahaksin õnnistada õn,, õnnitleda oma kolleegi Otmar Karast ning kiita teda suurepärase töö eest nende kahe raporti puhul. see mida me oleme õppinud praegusest kriisist, on see, et igasugune algatus või kahjude hindamine krediidiinstitutsioonide puhul on olnud liiga väiksed, sellepärast hääletan nende kahe raporti poolt, sest nad toovad välja konkreetsed nõudmised finantsvõimenduse vähendamiseks, preemiate vähendamiseks ning loovad õiged stiimulid krediidiinstitutsioonide ning investeerimisfondide jaoks, et nad pöörduksid tagasi reaalmajanduse poole, aitäh. suur aitäh, nüüd on pooleteistkümneks minutiks sõna härra Sanchez Presedo suur tänu, härra president, tahaksin minagi tänada läbirääkimiste meeskonda ning raportööri härra Karast, et nad suutsid käsitleda pangandussüsteemi puudujääke, mis on läinud avalikule sektorile väga kalliks maksma. institutsioonidel ei ole piisava kvaliteedi ning piisava kvaliteediga kapitali ning seda on liiga vähe ning ühtlasi on illikviidsete keeruliste tehingutega kaasnenud suured riskid, nii et seega tuleb siis vastupidiseks luua vajalikud stiimulid. tegemist on nüüd nende õigusaktide näol jätkuga sellele, mis otsused võeti vastu ja ka G kahekümnes tahtes luua tugevama finantssüsteemi, tagades ühtlasi rahastamise ka majapidamistele, tuginedes Baseli kolme reeglitel on olemas ka määruse selleks, et nüüd need reeglid ühtselt ellu rakendada üle terve Euroopa Liidu ning teiselt poolt direktiiv, mis puudutab järelevalve küsimusi. minu arvates on siin kolm olulist küsimust, esiteks see käib kaheksa tuhande finantsinstitutsiooni kohta ning see, äh, nende käsitlemine on diferentseeritud ning teiselt poolt äh, rakend-, tahetakse rakendada ellu neid eeskirju ka rahvusvaheliselt. minu arvates toetab see suhtumise muutumist, kui siin on äh, paika pandud ka erinevad määrad ning ka raamatupidamisreeglid riigiti ning samuti tagatud on proportsionaalsuse äh, proportsionaalsus ning samuti ka mm, äh, süsteemi riskipuhvrid, nii et reform peab jätkuma. suur aitäh ja nüüd on sõna härra Schmidtil üheks minutiks. Eh, suur aitäh! peab olema rohkem ome, omavahendeid ning samuti paremad kapitalipuhvrid. me oleme näinud äh, kriisis, et pangad on võetnud liiga palju riske, nii et seega tuleb pangandussektorit reguleerida, sama kehtib ka äh, Äh, preemiate osas. me lootsime, et pangad ise löövad korra majja, aga paraku äh, pangandusdirektorite silmis ei olnud avalikul arvamusel üldse mitte mingisugust jõudu. nii et pangandussektori roll on järjest kasvanud ja seega on veelgi olulisem, et pangad muudaksid suunda, pangandu, pankade juhtim-, juhtkonnas peab olema rohkem naisi, härra president, meil on ettepanek ka ettevõtete juhtimise kohta ja tundub, et sellesse suhtub positiivselt ka äh, proua Merkel. suur aitäh, nüüd on sõna härra Kamalil kallid kolleegid, väga hea, et kapitalinõuete direktiiv tiiviga oleme nüüd lõpule jõudnud ja see, et pangad oma bilanssi peavad tasakaalustama, on loomulikult hea, aga tegelikult oleksime me neile piisavalt aega jätnud, siis oleksid turud ka sellega hakkama saanud. meil on vaja panganduskriiside lahenemise mehhanismi, me peaks lubama pankadel ikkagi ka pankrotti minna, ilma et peaksid maksumaksjad kinni maksma nende läbikukkumise. ühtlasi meil on vaja panga juhtkonna osas äh, rangemaid vastutusreegleid, kohaldagu siis need otseselt või kaudselt. ühtlasi peab tagama selle, et pangandus, äh, pangand oleks piisavalt kapitali, et kaotustega hakkama saada ja et nad teaksid juba ette, äh, kui raskused hakkavad kätte jõudma ja paneksid piisavalt raha kõrvale. Basel üks ja kaks ei olnud piisavad, ma tegelikult kardan, et ka Basel kolmest ei piisa, meil on vaja kiiret reformi, et turg jälle toimima hakkab, meil on vaja pangakriisi lahendusmehhanismi, nii et ja see lahendus ei ole see, mis meil siin täna käsitlusel on. suur aitäh ja nüüd pooleteistkümneks minutiks on sõna härra Langenil. härra president, lugupeetud kolleegid Basel kolm ja CRD neli on oluliseks sammuks edasi pangandussektori stabiliseerimiseks siin reguleeritakse kapitalireegleid, aga sellest ainuüksi ei piisa. ma loomulikult tahaksin tänada härra Karaste, härra Barnier'd ka koos tehtud töö eest, triloogi kohtumisi toimus ju kolmkümmend kümne kuu jooksul, kuid ometigi ei tekkinud blokeeringu olukorda ei nõukogus, ei komisjonis ega parlamendis, vaid hoopiski nõukogus nüüd kõige olulisem siin on ikkagi omakapitali äh, reeglite rangemaks muutmine. jah, preemiate vähendamine ja nii edasi, see kõik on ka oluline ja siin on veel ka lahendamata teemasid. nüüd, mis puudutab rahvusvahelist aspekti, ülemaailmset aspekti, ma ei tea, kas me nüüd tõesti kinni hakkame pidama sellest, mis siin Basel kolmes on, kas Ameerika Ühendriigid äh, ka seda teevad, äh, riskifaktor null pikaajaliselt ei ole ju võimalik. lahendamata on aga endiselt reguleerimata äh, pangandussektor või siis varipangandus. nii et kui me seda ka suudame teha, siis on pangandusjärelevalve määrus oma eesmärgiga täitnud. proua Peeres, palun. suur tänu, härra president, lugupeetud härra volinik, lugupeetud raportöör, kallid kolleegid. omakapitali nõuetega tagab Euroopa Liidu usaldatavusnõuded ning samuti Basel kolme lepingutes kinnipidamise, lõpuks ometi saab sellest ka tegelikkus pärast pika läbirääkimiste protsessi, mis kestis ligi kakskümmend kuud, ehk siis äh, see ettepanek avaldati ju juulis kaks tuhat üksteist. nagu kõikides teistes finantsjuhtimisküsimustes on Euroopa Parlament täielikult olnud oma ülesannete kõrgusel äh, kaasseadusandjana, samal ajal kui liikmesriigid aga äh, seda ei teinud, nad soovisid jääda omaenda pangandusmudelite juurde. Need õigusaktid on väga olulised selleks, et tagada tugevam finantssüsteem, mis oleks reaalmajanduse teenistuses. Need reeglid peavad olema sidusad, eriti just preemiate maksmise osas, selleks et ei toimuks tulevikus kõrvalekaldeid ja selles osas ma tahaksin tänada Prantsuse valitsust, kes nõukogus seisis ja just nimelt parlamendi seisukoha eest, seises vastu Ühendkuningriigi valitsusele läbipaistvusnõuete osas. härra volinik, ma tahaksin teie tähelepanu juhtida siin ühele väga olulisele teemale. nimelt pärast seda teemat nüüd al-, alustab komisjon läbirääkimisi Ameerika Ühendriikidega. kui te ei saavuta sama ka Ameerika Ühendriikidega, suur aitäh ja nüüd on sõna kolleeg Klinsil üheks minutiks. suur tänu Äh, ja pärast äh, tippkohtumist no, äh, olid kõik valmis tulevasteks kriisideks ette valmistama, uued kapitalinõuded, Euroopa pangandus, järelevalve ja kriisi haldamise mehhanism, need olid plaanid, aga nende plaanide jõustamine on võtnud liiga palju aega. kompromissid kapitalinõuete osas on sammukeseks õigeks suunas, eeskirjad, mis peaksid kehtima kõikidele pankadele, hoolimata nende õiguslikust vormist, see on väga hea, suurem läbi läbipaistvus, väikeste keskmise suurusega ettevõtete krediidivõimaluste kergendamine, väga hea aga on jäänud mitmeid lahendamata küsimusi, nagu näiteks riigi äh, võlakirjad, miks selles osas kokkuleppele ei ole saavutatud ja kapitalipuhvri eeskirjad, miks ei saa liikmesriigid seda ise korraldada, kas see äh, tekitaks ühtse turu äh, moonutamist? kas ei teki risk, et äh, konkurents äh, saab, äh, et konkurentsi moonutatakse ka rahvusvahelisel tasandil. ja kuidas me saame tagada seda, et pangandussektor muudab üldiselt oma mõtteviisi ja kultuuri? härra Feia, palun. suur tänu, lugupeetud juhataja, tahaksin algatuseks öelda, et me oleme lõpuks saavutanud hea kokkuleppe hea teksti, äh, Euroopa tasandil. praegusel ajal, kui meie ümber on kriis, äh, on seda olulisem, et pangad teeniksid majandust äh, ja meie üldiseid huve, pakkudes krediiti investeeringuteks, mis aitaks majandust hoogustuda ja ettevõtlusel intensiivistuda Äh, pangandussektor on olnud meie kriisi keskmes ning äh, Euroopa Parlament ja institutsioonid reageerivad täiesti õigelt. Äh, meil on vaja tugevamaid pankasid ja läbipaistvuse eeskirju, pangad peavad jällegi muutuma meie majanduse kasvumootoriteks ning ähm, seetõttu on väga hea, et äh, on saavutatud kokkulepe ka näiteks väikeste ja keskmise suurusega ettevõtete rahastamise osas. meie töö jätkub. ja äh, suur tänu Euroopa Parlamendi läbirääkijatele ja iseäranis äh, Ootamar Karasele. suur tänu, kolleeg Feia ja härra Elka Troi, palun. suur tänu, lugupeetud juhataja, lugupeetud volinik, kallid kolleegid. kõigepealt aitäh raportöörile ja läbirääkijate meeskonnale tehtud töö eest ja saavutatud tulemuste eest, see õigusloomeline pakett on väga oluline panus pangandussüsteemi tugevdamiseks ja tulevaste kriiside ärahoidmiseks veel paar sõna näiteks boonuste piiramise kohta see peaks tooma endaga ausama pangandusmudeli ja aitama vältida põhjendamatud riski peale minekud, siis kapitalinõuete tõstmine süsteemselt tähtsatele pankadele äh, tähendab seda, et kriisi ajaks peavad olema vajalikud kapitalipuhvrid, see on oluline, siis äh, läbipaistvus, kasumi ja maksude avalikustamine aitab läbipaistvust parandada ning äh, aitab meil paremini võidelda maksude eest kõrvalehoidmise ja maksupettuste vastu Nende meetmete edu aga sõltub loomulikult ka mitmetest teistest asjaoludest. nii palju, kui ma aru saan, siis volinik soovib tugevat järelevalvet Euroopa tasandil, aga vastuvõetud eeskirjad peavad olema jõustatavad ja me tahaksime ka pääste fondi osas äh, lahendust, nii et pangad saaksid ise panna panuse sinna fondi, äh, nii et äh, sellega oleks tagatud nende päästmine hiljem. ja nagu teised kolleegid on öelnud, kogu pangandussektor peab muutma oma üldist mõtteviisi selleks, et tulevasi kriise vältida. suur tänu, härra Elkvadrai ja nüüd siis proua Tyson pooleteiseks minutiks, palun. suur tänu, lugupeetud juhataja austatud kolleegid, kriis ei ole kuhugi kadunud. rahva usaldus ei ole taastunud ja tegemist on endiselt vägagi kiireloomulise küsimusega, aga väga hea, et me oleme tõesti vaeva näinud ja üks meie vaevanägemise tulemustest on meie ees. tahaksin tänada raportööri Ottomar Karast, aga tahaksin tänada ka volinikku tehtud algatuse eest ning tahaksin tänada ka nõukogu selle eest, et nõukogu annab endast parima selleks, et asju edasi lükata. see õigusloomeline pakett toob kaasa mitmesuguseid kohustusi finantsasutustele Äh, mis kõik on seotud sellega, et tuleb riski, riski vähendada, pakkuda paremaid krediidivõimalusi VKE-dele ja äh, pangajuhid peavad tulevikus äh, mitte keskenduma lühiajalisele kasumile, vaid pikemale perspektiivile. see aitab maja, pangandussektorit stabiilsemaks muuta, majandust stabiilsemaks muuta ja me muudame ka meie maksumaksjate olukorra kindlamaks tugevad eeskirjad on kõik väga hea, aga me peame neid ka jõustama. me tahaksime, et jõustamine oleks tõhus ja Euroopa Parlament on seda rõhutanud korduvalt. nüüd on jäänud veel nädalaid, kui me lõpuks jõuame kokkuleppele äh, nõukoguga ja keskpangaga ja mis puudutab äh, seda, mida ütles äh, proua Portman Kool, tahaksime teada, mit-, kuidas me peaksime Dublinis saavutatud tulemusi tõlgendama ja millised on tähtajad, ajakava, mida te ette näete? suur tänu, proua Tyson, ütleb härra juhataja, härra Palone, poolteist minutit. suur tänu, ka mina tahaksin tänada äh, Ottomar Karast ja kõiki teisi äh, raportööre, variraportööre selle suurepärase töö eest, äh, millega Euroopa Parlament on nüüd hakkama saanud. Äh, kahe tuhande kaheksanda aasta finantskriisiga kaasnevad väljakutsed te-, muutsid selgeks selle, et meil on vaja kapitalinõuete ja pangandussektori reformi ja praegused saavutused on oluliseks osaks selles protsessis, uued nõuded muudavad pangad tugevamaks, aitavad suurendada meie äh, riskile vastu, äh, vastupidavust riskidele, äh, Euroopa Parlament on teinud ettepaneku, mis puudutab väikeseid ja keskmise suurusega ettevõtteid, väikeste ja keskmise suurusega ettevõtete tegevuse toetamine on oluline ning meie muudatusettepanek aitab seda paremini teha. see on oluline selleks, et meie majandustegevust hoogustada, meie riigi meie riikides on suured võlad, aga kui on äh, rahastamisvahendeid, investeerimisvahendeid riigi tasandil, tuleb äh, neid äh, investeerida sinna, kus on võimalik majandust kõige paremini hoogustada ja kui me tahame majandust hoogustada, siis väikesed ja keskmise suurusega ettevõtted on parimaks võimaluseks seda teha. Nende toetamine on oluline, me pole piisavalt seda siiamaani teinud, kuid sellele rohkem rõhku pannes loome me uusi töökohti ja ma arvan, et äh, ka äh, suur tänu, lugupeetud äh, volinik ja loodetavasti annab veel rohkem ära teha selleks, et VKE-de mõju meie majanduse hoogustamisele veelgi suurendada. suur tänu, härra Feerber, palun! suur tänu, lugupeetud juhataja, lugupeetud volinik, kallid kolleegid! tänane päev on hea päev. hea päev meie maksumaksjate seisukohast esimest korda pärast pikki aastaid peavad pangad panema kõrvale rohkem kapitali. Nad peavad rohkem omaenda tegevuse ja omaenda riskide eest vastutama. esimest korda kahekümne, kolmekümne aasta jooksul. esimest korda ei pea seda tegema mitte ainult kaks ja kolm suurt panka, vaid kõik pangad Euroopas kõik pangad Euroopas peavad kinni pidama nendest rangematest eeskirjadest, mis tähendab seda, et äh, meie G kaheksa, kahekümne kohtumisel võetud kohustustest peame kinni ja loodetavasti äh, teised riigid teevad seda samuti. samas me ei tahaks, et krediidi võimalused kokku kuivaksid ja seda iseäranis väikeste ja keskmise suurusega ettevõtete jaoks. VKE-d loovad töökohti võimaldavad praktikakohti, on innovatsiooni mootoriks ning äh, seetõttu selles äh, õigusaktis äh, on neil ka eriline koht ja see rõõmustab meid väga. kohaliku tasandi laene võib samuti pikendada, rakendada äh, nende rangemate reeglite tingimustes samuti, mis on väga hea. ja vaba mikrofoni voor, sõnasoovijaid on äh, rohkem, kui meil on võimalik äh, kui, kui meil on võimalik sõna anda, nii et äh, proua Anželili saab esimesena sõna ja vabandan kõigi teiste eest, kes hiljem sõna ei saa suur tänu, juhataja, Euroopas võetakse vastu uued eeskirjad selleks, et tugevdada pangandussüsteemi, need eeskirjade eesmärkideks on tulevaste kriiside vältimine, spekuleerimise vältimine tulevikus, aga lõpuks ometi on meil pankade kasumi osas läbipaistev, läbipaistvus ka äh, erinevate määrade äh, ja kasumi osas on läbipaistvus, samuti on selged piirangud nüüd äh, ülisuurtele pankurite boonustele ja ähm, arvesse on võetud reaalmajanduse vajadusi, VKE-d tahtsid paremaid juurdepääsuvõimalusi krediidile, seda on arvesse võetud ja on võetud väikeste keskmise suurusega äh, ettevõtete äh, suhtes erimeetmed laenude osas ja see tõesti aitab meil teenida reaalmajanduse huvisid, luua uusi töökohti ja hoogustada majanduskasvu suur tänu raportöörile tehtud suurepärase töö eest. suur tänu, proua Anselile, nüüd saab sõna äh, proua Prendekast kallid kolleegid, nõukogu ja parlamendi kokkulepe boonuste piiramise osas äh, kindla kordajaga on väga teretulnud, äh, pidades silmas, kuidas varasem tasustamiskultuur soodustas lühiajalisema kasumi piiramist. kapitalinõuete osas äh, on meil siin olnud mitmesuguseid äh, lobitegijaid, kes on meie poole pöördunud siin kojas ja äh, on selge, et tegelikult on vaja riskikäitumist piirata finantssektoris, kuid me ei tohiks ka tulevikus moraalset ohtu ja süsteemset riski oma tähelepanu alt kõrvale jätta. meil on vaja tugevat finantssektori reformi ja lõpetuseks tahaksin rõhutada, kui olulised on paindlikkuse meetmed VKE-dele krediidi pakkumise osas, see aitab nende laenude liigset hinda, liiga suurt hinda vältida. suur tänu, kolleeg Svinberg, palun süsteemselt olulised Euroopa pangad on äh, ülemaailmsed oma olemuselt juba ja seetõttu tuleb lähtuda ülemaailmsetest standarditest, mille on äh, seadnud Baseli komisjon paika. see aitab Euroopa pangandusel tulevikus ellu jääda. oma fraktsiooni koordinaatorina tunnen ma muret, et need finantskonglomeraadid äh, on öö, solventsus kahe osas saanud soodsama kasutamise, käitlemise osa osaliseks ja seda küsi-, selle küsimusega tuleb tegeleda, et vältida süsteemset riski Euroopa suurimates äh, finantsasutustes. tunnen pikaajaliste investorite pärast samuti muret, hoolimata sellest, et krediidiväärtuse korrigeerimist, äh, sest on loobutud mittefinantsettevõtete jaoks, on äh, jäänud mitmeid lahendamata küsimusi, näiteks seoses pensionifondidega Äh, mille äh, erilist rolli Euroopa finantssüsteemis tuleb arvesse võtta. aitäh, palun nüüd kolleeg Nitras. suur tänu, härra juhataja. meie oleme G kahekümnes esimesed, kes rakendavad Basel kolme nõudeid ja me võime selle üle uhked olla. ma tahan rõhutada veel üht olulist äh, asjaolu siin. me oleme siin sisse viimas siduvaid standardeid, kuid me näeme endiselt riiklikel, riiklikul tasandil suuri erinevusi ning me ei jäta äh, välja siit äh, reguleerimisalast ka teatud paindlikkust. esimese samba all on endiselt võimalik reguleerida individuaalsel tasandilt antitsükliliste puhvritega ning mul on väga hea meel ka teise samba säätete üle. aitäh. palun nüüd äh, kolleeg Kleeva. suur aitäh, härra president, tänasest arutelust me võime järeldada, et me oleme pangandusjärelevalve osas astunud suure sammu edasi. finantskriis tõi välja mitmed nõrgad kohad selle osas, kuidas pangad toimivad. Neil on vähe kapitali või siis vähemalt on seda liiga vähe, et katta nende kaotusi. tegelikult tuleb tegeleda siit nii pankadega kui ka hoiustega teiselt poolt, me peame kriisist siiski midagi õppima pangad peavad arvestama ikkagi oma kõige olulisema rolliga, milleks on reaalmajanduse rahastamine. ja seega ma tervitan siin ettepanekut just preemiate maksmise osas, et kui me tahame tõepoolest nüüd lõpu teha vastutustundetule käitumisele pangandussektoris rohkem tuleb raha suunata ikkagi töökohtade loomisesse, just sellist kriisilahendust toetab Euroopa Parlament. suur tänu. nüüd anname sõna härra Barnierile, palun. suur tänu, härra juhataja, kõigepealt tahaksin öelda, et mul oli väga hea meel ja äh, näha, et peaaegu kõik parlamendisaadikud, kes siin sõna võtsid, toetasid selle õiguse ettepaneku sisu ja ka selle vaimsust. see on oluline samm edasi pangandussektori reguleerimisel ning finantskriinist õppetundide saamisel ning tahaksin siia veel tänada ka kõiki neid Äh, kes on meid aidanud äh, nii siin parlamendis kui ka äh, komisjonis, tegemist on väga täpse juriidilise tekstiga, mis nõudis palju asjaomast teadmist. kinnitan Corinne Wortmann koolile ja proua Tysonile ning proua Gularile, et komisjon on kindlal nõul Äh, luua äh, pangaliit ning astuda vastavaid samme. meil on juba Euroopa pangandusjärelevalve, meil on teie ees olev resolutsiooni tekst ning sama kindla tahtega kavatseme esitleda ka enne suve äh, kriisilahendus puudutavat ettepanekut, sest me oleme kindlad, et see on väga oluline praeguste lepingute põhjal. keegi muidugi ei keela hiljem teatud muudatusi lepingutes või isegi komisjonis novembris esitasime detailse kava, kus me nägime ette ka aluslepingute edasise arengu äh, et konsolideerida kõiki pangaliidu aluseid, kuid me arvame, et on oluline liikuda edasi kõikide teemadega praeguse aluslepingu raames just pangandussektori järelevalve osas. härra Pulman ütles, et parlament äh, annab siin häid ja õigeid vastuseid ja tahaksin talle ja härra Morgantile öelda, et äh, me äh, esitleme siin reformi pärast Liganeni raportit suve jooksul ja võtame arvesse kõiki võimalusi, et äh, tõeliselt tõsist tööd teha. proua Pauls tõi välja ka äh, pankurite preemiad ning aktsionäride vastutuse. ma arvan, et me soovime siin süstemaatiliselt tugevdada seda ning äh, te äh, näete seda ka tulevastes tekstides. tänan härra Lambertsit äh, ja härra Kutet ning ma tahan teile öelda, et me kavatseme finantssektorit reguleerida ning lähtume just läbipaistvuse põhimõttest, sest see on esimene tingimus vastutuse teel. härra Lamberts öö, Te rääkisite läbipaistvusest ja samas vaimus kavatseb komisjon esitleda teksti, mis puudutab kõiki äh, suuri ettevõtteid ja raporteerimist. proua Vicky Ford, tahaksin teile öelda, kuigi ma ei ole teiega nõus, et tekst, mille me täna vastu võtame, vastab Baseli soovitustele, kuid siin võetakse arve ka Euroopa pangandussektori spetsiifikat. proua äh, me räägime siin kahe tuhande, kaheksa tuhande kolmesajast pangast, mitte kolmekümnest pangast nagu USA-s ja kuuskümmend protsenti, seitsekümmend, seitsekümmend viiest protsendist Euroopa territooriumist ning nagu härra Burkhard Balz ütlesid, tegemist on äh, väga erinevate pankadega, neli tuhat neist on kooperatiivsed pangad. härra Blum, kes küll lahkus siit äh, soovitan teil hääletada selle teksti poolt, mis Ähm, tugevdab karistusi kuritarvituste eest ning proua Perez ja proua Sanchez Presedo, tahan teile öelda, et ma olen väga äh, tähelepanelik sellega, et meil oleks võrdsed tingimused USA ning teiste suurte partneritega ning ma äh, kohtusin ka härra Jack Luuga, äh, USA finantsministriga eelmisel nädalal ning rääkisime Baseli kolme nõuete rakendamistest, derivatiividest ning äh, raamatupidamuskohustusest ning äh, meil oli väga täpne arutelu. tuletan teile ka veel meelde, et äh, tekst, mis meie ees täna siin on, puudutab ka varipangandust, ning härra Schmidt, mitmekesisus puudutab mitte ainult äh, sugudevahelist võrdsust, vaid ka ähm, võrdsust mm, äh, uue personali palkamisel, siin on vastavad tingimused paika pandud, äh, proua McCarthy, me peame õppima kriisist, et meil peavad olema konkreetsed eesmärgid, härra Gluten, me kavatseme järgnevatel nädalal keskenduda ka tarbijakaitsele. tahaksin teile meelde tuletada ka eelmisel nädalal avaldatud komisjoni teksti mis puudutab äh, pikaajalist äh, finantseerimist, me võime nüüd minna reaktiivsetelt määrustelt, mis püüdsid olukorda päästa või parandada, äh, proaktiivsete määruste juurde ja sellepärast ongi praegune tekst väga oluline sest me õpime siin kriisist ja toetame majandust, eriti just pikaajalist finantseerimist. suur tänu selle toetuse eest Rohelisele raamatule ning kõikide küsimuste eest, sest paljud teist tõid välja mitmed küsimused, mida käsitleb pikaajalisi finantseeringut puudutav Roheline raamat. aitäh, volinik Barni. nüüd proua Kreiton, palun suur tänu, härra juhataja. lugupeetud parlamendisaadikud, tahaksin kõigepealt väljendada oma heameelt nende positiivsete märkuste eest, mida ma kuulsin selle äh, õigusettepaneku kohta. muidugi mõistan ma, et kõik teist ei ole rahul äh, poliitilise kokkuleppe äh, kõikide aspektidega, kuid nagu ma rõhutasin ka oma esialgses sõnavõtus, oleme pidanud leid-,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 vastukäivate nõuete ning reaalsuse vahel ja me peame oma panku muutma kindlamaks, ma arvan, et me oleme sellega kõik ühel nõul, kuid samas peame tagama, et nad oleksid üha kasvava majanduse teenistuses ning see on see tasakaal, mida me peame leidma. meie läbirääkimiste tulemus oli kompromisslahendus, kuid ma arvan, et tegemist on väga hea kompromissiga ja me olime ühel nõul eh, ühise eesmärgi osas, et et äh, me tahame, et Euroopa praegusest majandus- ja finantskriisist väljuks tugevamana ning äh, et ta saaks paremini teenida oma kodanikke. meil on vaja paremat äh, finantssektori reguleerimist ning paremaid pangandusreegleid, need on alussammasteks. proua Bowles viitas sellele kompromissile kui heale kompromissile ja tasakaalustatud kompromissile ma toetan tugevalt seda seisukohta ja ma arvan, et see toob endaga kaasa rohkem läbipaistvust, mis on väga hea. ma arvan, et tegemist on olulise sammuga õiges suunas. ma öö, sain aru, et te hääletate ne-, neljasaja kuueteistkümnenda artikli muudatust, mis puudutab öö, finantsvõimenduse kordajat ja nagu ma aru saan, ehm, peaks seda teksti selles osas veel eh, läbi vaatama eh, Baseli komisjonis, nii et eh, ma kinnitan teile, et nõukogu toetab seda muudatusettepanekut osana üldisest paketist ja mul on väga hea meel seda öelda, nii et lõpetuseks tahaksin veel öelda, et soovin tänada kõiki, eriti just raportööri, konstruktiivse lähenemise eest läbirääkimistel. me täiustame seda teksti veel tehnilisest aspektist ning jätkame oma tööd, aitäh! suur tänu, proua Kreiton! ja nüüd kokku kokkuvõtteks äh, raportöörile sõna kaheks minutiks. daamid ja härrad, ma arvan, et tänane arutelu näitas väga selgelt, kuidas me üksteist siin kojas toetame oma vastutuse võtmise eesmärgil. ma tahaksin tänada kõiki neid, kes on mind tänanud, ma arvan, et me oleme ühiselt väga hea töö ära teinud. vaatame pärast praegust arutelu läbi ka muudatusettepanekud ning vaatan neljasaja kuueteistkümnenda artikli teist lõigeti, me võime sellest loobuda tõesti. kuid me peame siiski äh, gaasipedaalile vajutama, me peame seda tegema, kui me räägime pangaliidust, eelarveliidust, äh, maksuparadiiside vastu võitlemisest, kui me mõtleme pangandussektori tugevdamisest. läbirääkimistel lasus raske koorem, sellepärast võttis see kolme eest, eesistuja pikkuse aja äh, ja jaanuaris kaks tuhat neliteist lõpuks need reeglid rakenduvad, see tähendab, et Euroopa võtab endale juhtrolli kogu maailmas, teiste läbikukkumised ei takista meil tegemast seda, mis meie arvame õige ja olulise olevat. daamid ja härrad, me oleme siin väga palju teemasid käsitlenud, pensionifondid ning üldine mõtlemise muutus toimib läbi mitmete meetmete, läbipaistvusmeetmed, preemiate piiramine ja nii edasi. me ei taha muidugi konkurentsi siin väärata, sest me katame siin vastavaid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 teate, see president äh, saja